herr präsident! kallid kolleegid president on täpselt õigel ajal kohal sellepärast ütlesin ka et hakakem pihta isegi siis kui mitte kõik asjapooled pole kohal näen et volinik Barrot on ka kohal tere tulemast komisjoni asepresident ja ma loodan et äh, nõukogu jõuab ka nüüd kohe kohale, see oli nüüd äh, ebaametlik osa ja me jätkame oma täiskogu osaistungjärku. eilse, eilne protokoll on laiali jagatud, kas kellelgi on selle kohta kommentaare, märkusi? ei ole, siis on protokoll sellega kinnitatud. päevakorra järgi on nüüd meil äh, kavas komisjoni ja nõukogu avaldused, mis puudutavad Guantanamo vanglate, vangide vabastamist ja tagasitoomist, samamoodi nagu ka LKA lende, lende ning kõigepealt saab Aleksander Vondra sõnu nõukogu nimel.